vastu võetud. suuline muudatusettepanek härra Pütikoferilt. palun, teil on sõna. Äh, proua juhataja, kolleegid, äh, ma tahaksin teha järgmise suulise muudatusettepaneku, väljendab oma veendumust, et Vene liikme, Venemaa liikmelisus Euroopa Nõukogus on tähtis element praegusel institutsionaalsete suhete maastikul Euroopas ja loodab, et on võimalik leida viise, kuidas veenda Venemaad mitte hülgama oma Euroopa Nõukogu liikme staatust. ma tänan, suuline muudatusettepanek. kas kellelgi on vastuväiteid sellele muudatusettepanekule, ei ole? ma panen suulise muudatusettepaneku hääletusele, kes poolt, vastu erapooletud, kontrollime üle, kontrollime üle suulise muudatusettepaneku. kontroll lõppes, vastu võetud ja läheme edasi resolutsiooni hääletus tervikuna, nimeline hääletus. hääletus lõppes. ja vastu võetud ja nüüd proua Posti raport Euroopa Liidu konfliktide ennetamise vähendamise suutlikkuse suurendamine, esimene muudatusettepanek poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, kaks poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, kolm, nimeline hääletus algas. hääletus lõppes. vastu võetud neli, nimeline hääletus, hääletus algas hääletus lõppes. tagasi lükatud viis hääl, nimeline hääletus algas. hääletus lõppes. tagasi lükatud resolutsioon tervikuna, nimeline hääletus, hääletus algas. hääletus lõppes vastu võetud. suur tänu, kolleegid. sellega oleme lõpetanud hääletuse ja minuti pärast alustame hääletuste selgitustest head kolleegid, kui te lahkute, siis saame alustada hääletuste selgitustega. nüüd läheme hääletuste selgituste juurde. kõigepealt proua Haudala raport Euroopa Liidu Vietnami vabatahtlik partnerlusleping. härra Kelly, palun, Sean. Nice to be first tore on esimesena sõna võtta, ma tervitan seda olulist partnerluslepingut ja tunnustan proua Haudale ja härra Prousti tehtud tööd. metsandus on väga oluline, arvestades keskkonnakaitset ja kliimamuutusi. ebaseaduslik puidukaubandus on väga hävitava mõjuga, seega leian, et see on samm õiges suunas nii Euroopa Liidu kui Vietnami jaoks elukeskkondade kaitse on võimalik ainult koostöös kolmandate riikidega, mis äh, tähendab seda, et Euroopa Liit ei impordi ebaseaduslikku puitu ega toeta ka ebaseaduslikku puidukaubandust. mul on hea meel, et see vabatahtlik partnerlusleping aitab sellele kaasa ning Vietnam loob vastavad struktuurid. suur tänu härra Hannan, palun. suur tänu, ma toetan seda lähenemist, tundub mõistlik, et Euroopa Liit teeks koostööd Vietnamiga, aga mõelgem hetkeks sellele, kuidas on võimalik selline koostöö äh, kaheksakümnendate keskel oli Vietnam üks vaesemaid riike, SKT oli natukene üle kahesaja dollari, nüüd on see paranenud kaks tuhat protsenti, kui me võrdleme ostujõu erinevust, milline imetabane areng, arvestades, kuidas praeguste summade alusel kulutati justkui triljoneid dollareid kommunismivastaseks võitluseks, see kukkus läbi, aga paar kümnendit vabakaubandust on viinud õigusriigini ja majandusvabadusteni selles riigis. ehk siis sama õppetund taaskord, las kaubad ja teenused ületavad riigipiire, et sõjaväelased seda tegema ei peaks. nüüd lähme edasi, järgmine Haudala raport, mis on siis partnerluslepingu resolutsioon, palun, proua Maier. aitäh Suurbritannia on troopilise puidu suurim import ja mina toetan vabatahtlikku partnerluslepingut. see aitab võidelda ebaseadusliku puidu ja kaubanduse vastu. paraku ligi pool puidust on jätkuvalt ebaseaduslikest allikatest, aga vabatahtlikust partnerlusest üksi ei piisa, minu arvates tuleb minna kaugemale, tuleb keelustada ebaseaduslik puidukaubandus, see puudutab ka toetuste peatamist. ebaseaduslik puidukaubandus halvab ökosüsteeme, tugevdab kliimamuutusi. me ei tohi peatada sellesuunalist tegevust, enne kui ebaseaduslik puidukaubandus on täielikult keelustatud. Lähme edasi, nüüd Daltoni raport, härra Zdrojevski, üks minut, palun. eilne arutelu oli väga huvitav ning selle käigus ma sain sõna võtta ta raporti esimese osa osas, aga mul ei olnud piisavalt aega, et käsitleda teist teemat, mis on ka väga tähtis. seega ma tahaksin täna täiendada oma eilset kõnet. kõige vastuolulisem teema oli isikute kaasamine, kellel on topeltkodakondsus. ning mul on väga hea meel, et kahe tuhande üheksateistkümnenda aasta lõpuks jõuame kokkuleppele sel teemal ning tänane hääletus ka seda kajastab. juhin tähelepanu ka ühele olulisele teemale, mis puudutab inimesi, kellel ei ole mitte ainult topeltkodakondsus, vaid kes siiani on eh, registreerimata, seega need eh, teemad on väga olulised, arvestades ka julgeolekut Lähme edasi, Šoidrova raport ja solidaarsuskorpus, kolleeg Pilte, palun présidente j'avais dès le départ dénoncé la tendance boulimique äh, komisjon on kogu aeg äh, olnud selline, et ta tahab üha rohkem ja rohkem ja selle korpusega kordab Euroopa vabatahtliku korpuse tööd, äh, sellel ei ole mitte mingisugust õigust. täna leiab see kõik kinnitust. eelmine tekst võeti vastu paar kuud tagasi ja räägiti humanitaarabist äh, ja liikmesriigi kodanikuks olemine ei ole enam, äh, see ei ole enam eeltingimus, eelarve on mitmekordistunud. ja kõige rohkem mulle vastumeelt see, et solidaarsustegevust ei saa teha omaenda koduriigis, Brüssel arvab, et äh, solidaarsust tuleb näidata võimalikult kaugel oma kodust ning äh, rohkem keskendutakse rändega seotud valdkondadele. olukord ei oleks nii tõsine ja äh, kui, kui ei oleks sellist lähenemisviisi härra Mamikins. suur tänu, head kolleegid, ma usun, et solidaarsuskorpusel on suur potentsiaal pakkuda lisandväärtust. see loob solidaarsust noorte hulgas, aitab inimesi kaasata, eriti oluline on, et alates kahe tuhande üheksateistkümnendast aastast ka Euroopa Liidu välised riigid saavad osaleda naabruspoliitika riikide puhul, on see veel üks oluline inimestevahelise diplomaatia ja kontaktide loomise võimalus. nüüd noored on kaasatud, hindavad ka nende töö mittemateriaalset külge ning vabatahtlikkus võib muutuda elu osaks, kui inimesed tahavad olla kaasatud ja panustada avalikesse huvidesse. lahendades küsimusi, mis on nende jaoks olulised. härra Zdrojevski, palun. suur tänu. siin on kolm teemat, millest tahaksin täna kõneleda. esiteks kaks tuhat kaheksateist kuni kaks tuhat kakskümmend käsitleb ainult orientatsiooni ehk siis oluline on seda põhjalikult analüüsida. teiseks, praegusel hetkel meil ei ole seda tagatist, et uued programmid toimivad tõhusalt ning sotsiaalmeedia kasutamine on oluline ning projekti elluviimisel on see määrava tähtsusega, sest muidu on tegemist ainult sellise poole vinnase projektiga, me räägime noortest, seega meil on vaja vastu võtta uued innovaatilised strateegiad, mis sobivad noortele, et solidaarsuskorpus oleks tõesti osa nendest programmidest, mida üritatakse käivitada. härra Seinfeld, aitäh. Euroopa Solidaarsuskorpus ei ole mitte ainult suurepärane mõte, see on ka väga üllas lähenemine, sellel on hariduslikud, moraalsed, eetilised eelised seega küsimus ei ole ainult mingi idee elluviimises, vaid ka inimeste toetamises, oskuste parandamises. see võimaldab inimestel osaleda selles programmis. meil on umbes kolmsada viiskümmend tuhat inimest, kes saavad selle võimaluse ning Innovatsiooni Instituut Viinis tunnustas seda algatust ja seetõttu ka mina toetasin seda aitäh, härra Faria, palun. suur tänu, mina toetasin seda raportit, mis loob solidaarsuskorpuse programmi, sest praegu ksenofoobia ja natsionalismi ajastul toetan ma kõike, mis toetavad solidaarsust ja aktiivseks kodanikuks olemist see on rohkemat kui vabatahtlikkuse programm, see hõlmab projekt, kontaktide loomist, koolitusi, kontaktide loomist, seal on ka lepingud olemas, seega oluline on, et elluviimisel ei toimuks kuritarvitusi, et vabaühendused kasutaksid solidaarsuskorpust, aga mitte selleks, et nad saaksid odavat tööjõudu. oluline on, et Äh, noored saavad vabatahtlikuks olemise võimaluse, aga see ei tohiks asendada töökogemus, see ei saa olla äh, see, kuidas me võitleme noorte tööpuuduse vastu. aitäh, härra Kelly. ka minul oli hea meel toetada seda raportit ning äh, selle olulise programmi eesmärgiks on ju solidaarsuse suurendamine, noorte suurem kaasamine. Euroopa Solidaarsuskorpuse programm on oluline võimalus noortele oma oskuste arendamiseks praktikate, koolituste, vabatahtliku tegevuse kaudu ning need muudatused, millega eelarvet suurendatakse, pakuvad võimalusi paljudele ning oluline on, et et just marginaliseeritud ja vähemate võimalustega noori toetataks. paljud noored on juba registreerunud ja ma loodan, et erinevate taustaga noored teevad seda üha rohkem, eriti isoleeritud maapiirkondadest pärit noored, kellele programm pöörab erilist tähelepanu. hea meelega toetasin seda, aitäh! suur tänu, nüüd Angelika Niibleri raport küberjulgeoleku teemal, härra Marias, palun me räägime küberjulgeolekust. hetkel on meil väga suuri rikkumisi konkreetsetes liikmesriikides. eile ma palusin, et volinik Ansip selgitaks oma seisukohti seoses erinevate kaebustega, mida ma tegin, sest Kreeka valitsus ennetavalt arreteerib neid, kes ei ole nõus Makedoonia mahamüümisega, meie ajaloo mahamüümisega ning on juba ennetavalt vahistanud inimesi. kodanikukaitseminister ütleb, et ta teab neid inimesi ja nende andmeid, sest politsei kontrollib Facebooki ja sotsiaalmeediat. selline asi toimub praegu Kreekas ning meil on pretsedendi õigus nende inimeste vastu, kes ei nõustu Makedoonia mahamüümisega ning eh, selle kokkuleppega, kes osalevad eh, nendel meeleavaldustel, valitsusel on ligipääs nende isikuandmetele ning ini-, valitsus ehm, jälgib sotsiaalmeediat, komisjon peaks oma seisukohti väljendama. härra Strojevski, suur tänu, tegemist on väga olulise teemaga ning küberolgeolekus me oleme aega kaotanud kõigepealt tegeleti sellega kaks aastat tagasi, nüüd näeme tulemusi. eelmise aasta detsembris jõuti kokkuleppele kolmepoolsete läbirääkimiste käigus ning selle tulemusena tänavu jaanuaris ITRE komisjon kinnitas üle selle raporti, täna toimus siin hääletus, meenutaksin teile, et ametialaline volitus toob kaasa mitmeid eeliseid, lisaks lisaks äh, ekspertteadmistele on meil nüüd esimest korda võimalus läbi viia operatiivtegevusi. juhin teie tähelepanu sellele, sest küberturvalisus on valdkond, kus meil tõesti tuleb tegutseda, mitte ainult andmeid koguda, sest äh, nii me suurendame julgeolekut. härra Kelly, palun ma toetasin seda ja osalesin eile ka arutelul ning eh, tunnustan oma sõpra ja kolleegi Angeelika Niiblerit suurepärase töö eest. iga päev me kuuleme küberrünnakute kohta, mida viivad läbi nii kriminaalsed organisatsioonid kui ka üksikisikud Need pärinevad riikidest nagu Venemaa, Põhja-Korea, seega on väga oluline, et me oleksime tähelepanelikud ning teeksime kõik, mis võimalik, et seda ennetada. eriti tervitan seda, et Enisale on antud nüüd rohkem volitusi, lähtudes antud õigusaktist seega tegemist on täiesti õige sammuga, aitäh, lähme edasi nüüd ebaõiglaste kaubandusviiside juurde, kolleeg Miranda, palun. suur tänu, juhataja. hääletasin selle raporti poolt minu koduriigis maksab piimaliiter kakskümmend kaheksa äh, senti ja tootjad saavad ainult tootmiskulud, suurem osa sellest läheb äh, töötlejatele, nii et äh, tootjad on ebaausate kaubandustavade puhul ebasoodsal positsioonil ja kõigil ei ole võrdseid läbirääkimiste võimalusi ebaausad kaubandustavad toidu äh, turustamise ahelas on sellised, et komisjon on pidanud äh, sekkuma kolm korda, on viimane aeg selle teemaga tegeleda ja seetõttu ongi komisjon teinud ettepaneku ettevõtjatevaheliste ebaausate kaubandustavade kohta ning äh, see on midagi, mida põllumehed on soovinud juba pikka aega ma tahan, et põllumajandustootjaid selliste ebaausate kaubandustavade eest paremini kaitstaks, aitäh. härra Marias, palun. selleks, et toetada meie põllumehi, on meil vaja täielikult keelustada kõik ebaausad kaubandustavad, mitte ainult mõningad konkreetsed, nii nagu raportis välja toodud. kõik kaubandustavad, mis on ebaausad, tuleb lõpetada. me teame, et kaubanduses saavad äh, tootjad ainult kakskümmend protsenti müügi lõpphinnast, kui tegemist on põllumajandustoodetega. väga suur osa läheb toidu jaotusettevõtetele ja jaeettevõtetele, need kasutavad tootjaid ära avaldavad neile survet, äh, ei kata oma kulusid ja nii edasi ja nii edasi. ja tootjad selle tulemusena ei teeni mitte mingisugust äh, kasumit, me peame kogu ebaausa kaubanduse peatama. härra Scheinfeld. suur tänu, lugupeetud juhataja arved makstakse kuu aega pärast äh, toote tarnimist, äh, ühepoolne lähenemine, ebaõiglased tingimused, maksed, mida ei maksta üldse, arved, mida ei tasuta. Äh, raha ähm, mahaarvamine transpordi käigus kahjustatud toodete pärast ja nii edasi ja nii edasi Äh, need on ainult mõned näited sellest, mida peetakse ebaausaks kaubandustavaks. väga hea, et need teemad on tulnud nüüd meie päevakorda ja väga hea on, et tegemist on direktiivi ettepanekuga ja mitte määruse ettepanekuga, sellega antakse liikmesriikidele piisavalt paindlikkust ja liikmesriigid saavad ise oma otsuseid langetada ning pidage meeles, et igal lepingul on alati kaks osapoolt. kui üks lepingu osapool eh, kasutab ebaõiglasi kaubandustavasid ning äh, kasutama võimu ebaõiglaselt ära äh, nõrgema osapoole suhtes, siis tuleb äh, midagi ette võtta. järgmisena härra Schöpflini raport Euroopa kodanikualgatuse kohta, proua Scott Keitot ei ole kohal, nii et sõna saab proua Miranda, palun. suur tänu, lugupeetud juhataja. hääletasin selle raporti poolt, sellepärast et usun, et Euroopa kodanikualgatus on suurepärane osalusinstrument, kus inimesed saavad kampa lüüa, see on demokraatlik äh, instrument ning olen kaitsnud äh, seda instrumenti, üks suurepäraseid näiteid sellest on äh, kodanike õigus veele ja õigus kaitsta vähemus, vähemuste keelte õigusi, aga kodanikualgatuse puhul saab väga paljusid asju veel parandada, kampaaniaid, teadlikkuse tekitamise kampaaniaid oh,, tähtsust tuleb tõsta ja pärast kodanikualgatuse algust on mitmeid uusi algatusi vastu võetud, komisjon peab nüüd tegema online registreerimissüsteemi, mida saavad korraldajad kasutada ja mida saab kasutada avalikest internetilehekülgedest, äh, informatsioon, mis peab olema selge, kõikehõlmav, äh, see on väga hea algatus, aitäh. härra Marjas. Euroopa kodanikualgatus on äh, suurepärane osalusdemokraatia väljend Euroopa Liidus. seda tuleb kasutada ära demokraatlikult, otseselt ilma igasuguse bürokraatia kontrollita. siin on teatav äh, vastuolu Euroopa kodanikualgatuse puhul, kodanikud äh, soovivad, et Euroopa Komisjon teeks õigusloomelise algatuse, aga kes kontrollib seda, kas selline õigusloomeline algatus äh, on õiguspärane? komisjon. nii et tegelikult sama on ettepaneku panija kattub ettepaneku kontrollijaga kui kodanikualgatus tahab, et komisjon kui komisjon peab tegema õigusloomelise ettepaneku, siis mina arvan, et mõni teine institutsioon peaks kontrollima selle vastavust kodanikualgatusele. me tahame tõesti, et kodanikel oleks võimalus kasutada ära oma õigust, õigust äh, osaleda demokraatias, osalusdemokraatias. härra Mamikins, palun. aitäh! kallid kolleegid, Euroopa kodanikualgatus loodi võimu jagamise tööriistana, nii et selleks, et suurendada kodanike osalust õigusloomes. aga see ei ole tõhus, mitte ükski komisjoni õigusloomeline algatus ei ole lähtunud tänaseks äh, kodanikualgatusest. kuuskümmend kolm protsenti kodanikest ei tea oma õigusi Euroopa Liidu õigusega seoses, aga tuhanded tagatrepplejad teevad tööd Brüsselis ning äh, mõjutavad Euroopa Liidu otsustusprotsessi. väga raske on kodanikel oma häält kuuldavale tuua ning äh, Euroopa kodanikualgatust on tõesti vaja. aga praegune reformipakett, mida on vaja, muudab kodanikel tegelikult, äh, kodanikele osalemise äh, veelgi keerulisemaks, kui me räägime online süsteemidest näiteks. meil on vaja kiireid kodaniku osalust äh, kahe, kahekümne esimesel sajandil, aga tegelikult ma ikkagi siiski hääletasin sellegipoolest selle ettepaneku poolt. härra Scheinfeld, palun. suur tänu, lugupeetud juhataja. Euroopa kodanikualgatus ei ole lihtsalt demokraatlik instrument, see on mehhanism, mis võimaldab kodanikel koguneda, kokku tulla, ühineda selleks, et võidelda mõne mõtte ühise eesmärgi eest. kodanike assamblee kokkukukkumiseks on vaja vähemalt seitset kodanikku seitsmest riigist. seda on vaja ja loomulikult on vaja miljonit allkirja, miljonit toetajat, see on suurepärane ja on ähm, meil on vaja veelgi suuremat liberaliseerimist, et see protsess oleks kergem. komisjon on olnud nõus sellega, et tuleb protsessi rohkem toetada, siin on mitmeid häid ettepanekuid, tsentraliseeritud allkirjade kogumine ja nii edasi, kuid parlament peab, parlamendiga tuleks ka konsulteerida sellise algatuse puhul, hääletasin selle poolt. härra Faria. suur tänu lugupeetud äh, juhataja, hääletasin selle raporti poolt, millega Euroopa kodanikualgatust ajakohastatakse, ma arvan, et me peame tõesti selle olulise instrumendi usaldusväärsust suurendama, see instrument peab inimesi kokku tooma, mitte neile, neid lõhestama, me tahame suuremat kodanike osalust Euroopa otsustusprotsessis ning äh, siin on mitmeid häid algatusi, allkirjade kogumise viis ja nii edasi ja nii edasi ja kõike seda tuleb teha loomulikult nii, et pettusi välditakse, meil on vaja äh, suuremat lõimimist, dialoogi kodanikuühiskonnas. ainult nii võib jõuda üksmeelele. rohkem tuleb aega anda samuti nendele kodanikualgatustele, et äh, neist tõesti kujuneks õigusloomeline protsess. see peaks olema hea äh, õigusloome protsessi üks osaelement ning see ei peaks kandma hoolt selle eest, et ainult üks liikmesriik seda ära kasutab. kõik meie kodanikud peaksid saama kasutada seda olulist demokraatia instrumenti, aitäh! järgmisena proua Kanjete raport, mis ja sõna saab äh, härra Mamikens. kallid kolleegid raportööri vaenulikkus muljet avaldav raportis on kirjas, et Euroopa Liidu Venemaa suhted on, äh, tuginevad isoleerimisele ja tõrjumisele, siin antakse soovitusi selle kohta, kuidas koostööd Venemaa, Vene Föderatsiooniga piirata ja soovitusi selle kohta, kuidas koostööd jätkata ei ole. sellega õõnestatakse Euroopa Liidu sõnumit, äh, siin on süüdistused, äh, mida ei ole isegi uuritud, mis puudutab sanktsioone, siis mida tõhusamalt nad õõnestavad äh, Venemaa majandust, seda rohkem õõnestatakse ka Euroopa Liidu eesmärke. Äh, suurem Venemaa ei pruugi olla parem partner ning äh, Venemaa õõnestamine võib tähendada seda, et me kaotame oma võimalikud koostööpartnerid. Euroopa Liidu välispoliitika tõeline väljakutse ei ole Venemaa, nagu see raport väidab mõned inimesed tahavad sellist vastandumist, äh, lootes saada, saada suuremat valijate toetust, mina hääletasin selle raporti vastu. härra Nekov. kallid kolleegid, olen nõus sellega, mida ütles härra Mamikins, Venemaa on strateegiliselt oluline liik, riik väga suure Euroopa osa jaoks. sellel on ühine piir paljude Euroopa Liidu liikmesriikidega, Euroopa Liiduga ja see piir on üle kahe tuhande kolmesaja kilomeetri pikk. see on meie strateegiline partner ning ma arvan, et meie selle raportiga teeme strateegilise vea. me otsekui ignoreeriksime kahekümne esimese sajandi reaalpoliitikat, meil ei ole vaja mingisuguseid poliitilisi avaldusi, mis on patroniseerivad, vaadake näiteks lõiget kakskümmend kuus, kus mõistetakse hulk, hukka Venemaa osalus Skripali juhtumis Ühendkuningriigi äh, uurimisteenistused teenistus ei ole veel äh, oma äh, järeldusteni, lõpliku järelduseni jõudnud ja me kritiseerime siin ka kolmandate riikide uurivat ajakirjandust, samal ajal kui Bulgaarias keelustatakse ringhäälingu saated, mis lähtuvalt informatsioonist, mida need edastavad ja lõpetuseks saab sõna proua Maier. suur tänu, lugupeetud juhataja. relvakonfliktide puhul on lahinguväli selge. Äh, tervishoid, äh, haridus, transpordivõimalused äh, ja nii edasi, kõik kannatavad. ja naised jäävad välja konfliktide ennetamisest, rahu tagamisest ja nii edasi. naised moodustavad ainult kaks protsenti vahendajatest ja viis protsenti nendest on tunnistajateks või allkirjastajateks rahuprotsessidele. see raport nagu, mis käsitleb ka, ka ÜRO raportit, näitab õigusega, et naiste kogemus konfliktist on teistsugune. Kashmiri puhul näiteks kaheksa tuhat meest on kaduma läinud tuhanded ja naised on jäänud ilma igasuguste omandiõigusteta, nad ei saa uuesti abielluda ja nii edasi ja nii edasi. ka vägistamist ja ka vägivalda naiste suhtes kasutatakse relvakonfliktides relvadena ning ma loodan, et selle raportiga astume sammukese õiges suunas. suur tänu, proua, sellega lõpetame meie hääletuste selgituse ning ka meie istung on peatatud kuni kella kolmeks, nii, aitäh!